inimestele, kes eh, ei vääri seda, et neid seotakse selle mõne funda-, fundamentalisti poolt sooritatud kohutava rünnakuga. kallid kolleegid, neljandal septembril, vabandust, kümnendal septembril ütles kõneleja, on võetud vastu rakendusmeetmeid ning soovitus Põllumajanduskomisjonilt õigusakti osas vastuväited sellele ei registreeritud kahekümne nelja tunnise tähtaja jooksul ning ehm, need soovitused on seega vastavalt kodukorrale ka vastu võetud ning need jõustuvad ehm, ettenähtud ajal ning tänased hääletused pannakse ka lisana protokollile. protseduuriline küsimus. lugupeetud president, nagu Euroopa äh, Parlamendi USA delegatsiooni juht ja mm, USA kõrge esimese kohalolekul tahaksin ma äh, väljendada meiepoolset toetust, kui äh, äh, leiavad aset rünnakud legitiimsetele esindustele, ma tahaksin väljendada kaastunnet ka ohvritega, aga me kutsume Liibüa valitsust üles tagama diplomaatiliste esindatuste, esinduste turvalisuse, aitäh, suur aitäh, härra Ilves! kallid kolleegid, järgmiseks punktiks meie päevakorras on hääletus äh, lihtsustatud menetluse kohaselt Barvanova äh, Jimenez Becerril Barrio raporti osas